järgmise päevakorrapunkti juurde, tegemist on nõukogu ja komisjoni avaldustega Euroopa Liidu ja Venemaa tippkohtumise kohta. kohe annan sõna nõukogu nimel minister Venizelosele, palun. suur aitäh, proua president, lugupeetud parlamendisaadikud Kreeka eesistuja ei osale tippkohtumistel, olgu need siis Venemaa või mõne teise kolmanda riigiga, kuid suure rõõmuga saame teile edastada informatsiooni selle kohta, mis siiski Euroopa Liidu ja Venemaa tippkohtumisel toimus. tegemist on ju hetkel terava probleemiga, Ukraina kriisiga. tuleb saata välja selge sõnum. kriisidele peab saama reageerida, loomulikult ka meie strateegilise partnerluse raames. ma tahaksin rääkida sellest, kuidas on võimalik mõista idapartnerlust ning meie suhteid Ukrainaga, kuid ka kaubandusküsimustest, mis tekitavad probleeme, kuid mis on siiski lahendatavad. siin on Venemaa endale võtnud kohustuse inimõiguste ja põhiõiguste osas, millest ta peab ka kinni pidama. dialoog minister Lavroviga oli väga kasulik samuti oli palju abi ka hiljuti toimunud aruteludest nõukogu raames ministrite vahel, kus me rääkisime just nimelt sellest, kuidas me näeme oma suhteid Venemaaga. me tervitame ka Venemaa osalemist. me teame, et Venemaa on kursis sellega, millised on meie suhetes kõige suuremad väljakutsed ja me teame, et Venemaa huvides on vägagi äh, suhete säilitamine Euroopa Liiduga võimalikult positiivselt. volinik Füüle on tugevasti pingutanud ka selle koostöö nimel ja tema saab täpsemalt rääkida ka tippkohtumise tulemustest. igal juhul on mõlemale poolele vägagi selge, et me sõltume üksteisest, Euroopa Liit on kaugelt Venemaa kõige suurem kaubanduspartner meieni jõuab ka suurem osa Venemaa ekspordist ja pärast Hiinat ning Ühendkun- ja äh, Ameerika Ühendriike on Venemaaga üks suuremaid riike maailmas. selle kõigega arvestades peame me tagama koostöö Euroopa Liidu ja Venemaa vahel välispoliitika alasele koostööle anti tippkohtumisel positiivne hinnang, näiteks äh, selles osas, mida tehti Iraani tuumaprogrammi osas, Venemaa õnnitles ka Euroopa Liitu äh, selles osas, mis toimus E kolm pluss kolm raames. Venemaa on väljendanud valmidust ka jätkata sellealast koostööd. nüüd, mis puudutab Süüriat, siis on Venemaa Euroopa Liidu vaheline koostöö oluliselt paranenud, eelkõige Genfi teise konverentsi osas. Montreux nii parunes Ashton kui ka liikmesriikide välisministrid sellesse töösse ka oluliselt panustasid kohal oli ka ÜRO peasekretär. loomulikult on olukord Ukrainas, oli olukord Ukrainas oluline teema tippkohtumisel, kuid sellega asi ei piirnenud, Venemaa tegi ettepaneku pidada kolmepoolseid läbirääkimisi Ukrainaga, aga Euroopa Liit eelistab ikkagi kahepoolseid läbirääkimisi nüüd, mis puudutab ekspertide tasemel konsultatsioone idapartnerluse ning vabakaubanduslepingu osas ja mis puudutab ka erinevate aspektide mõju Venemaa majandusele, ilmselt võiksid need ekspertide tasemel toimuvad konsultatsioonid samuti arendada edasi meie koostööd. ühtlasi on plaanis teha ka ühisavaldus terrorismivastase võitluse kohta, mõlemad pooled ütlesid, et nad on valmis võitlema terrorismiohu vastu ja seda ikkagi pidades kinni inimõigustest ning õigusriigi põhimõtetest. arvestades hiljutisi sündmusi, võis ka eeldada, et tippkohtumine Venemaaga ei osutu kergeks siiski oli meil võimalik rääkida ausalt, vähemasti tegi seda Euroopa Liit ja eeldatavasti ka Venemaa. on terve rida küsimusi, mida saab lahendada vaid tänu meie ja Venemaa vahelisele tihedale koostööle. Venemaa poolel on ka suured huvid meiega koostöö tegemisest nii et minu arvates saavutasime me positiivsed tulemused eelmise nädala tippkohtumisel, aitäh! Grazie, la parola al commissario Füüle. suur aitäh ja sõna on härra Füülel. Thank you, madam president uh, lugupeetud proua president, lugupeetud parlamendisaadikud, ma tänan sel, teid selle võimaluse eest anda teile ülevaade kolmekümne teisest Euroopa Liidu ja Venemaa vahelisest tippkohtumisest, mis toimus kahekümne kaheksandal jaanuaril Brüsselis. tippkohtumine oli otsustava tähtsusega Venemaa ja Euroopa Liidu vahelistes suhetes kõige kõrgemal tasemel on ka öeldud seda, et tegemist ei saa olla tavapärase kohtumisega, tuli rääkida otsustavalt ja rääkida selle strateegilise partnerluse tulevikust. tippkohtumine toimus kitsas ringis lõuna ajal, osalesid seal veidi laiem ring, ka välisminister Lavrov ning kõrge esindaja. Euroopa Liit väljendas kolme olulist punkti. kõigepealt äh, Venemaa surve meie idapartnerile on vastuvõetamatu, meie ühised naabrid peavad saama ise otsustama, milliseid majandus- ja poliitilisi lepinguid nad sõl-, sõlmida soovivad. Euroopa Liit ütles väga selgelt välja, et ta eeldab Venemaad, Venemaalt seda, et ta peab kinni oma partneri äh, valikuvabadusest ja sama kehtib ka äh, vabakaubanduslepingu kohta Gruusiaga ning ka Moldova küsimuses. Venemaa ühinemine Maailma Kaubandusorganisatsiooniga augustis kaks tuhat kaksteist äh, aga ei tähenda seda, et Venemaa oleks oma äh, kohustustest kinni pidanud, me oleme näinud järjest rohkem protektsionistlikke kaubandusmeetmeid Venemaa poolt, mis kahjustavad Euroopa Liidu ettevõtteid Venemaa on selles osas lausa liidripositsioonil. arvestades ka Venemaa tolliliitu, siis on Venemaa tegelikult vastutav kolmandiku kõikide protektsionistlike meetmete eest, mis seati aastal kaks tuhat kolmteist ning viiendiku selliste meetmete eest, mis hetkel veel kehtivad. kolmandaks on liiga palju ka muid kohustusi, millest Euroopa Liit kin-, vabandust, Venemaa kinni ei pea, näiteks inimõiguste osas. selleks, et me saaksime oma strateegilist partnerlust edasi arendada, on meil vaja suuremat usaldust, seda saab aga tagada vaid tänu sellele, kui kõik peavad oma kohustustest kinni. Venemaaga toimus ka konstruktiivne arutelu selles küsimuses, Venemaa väljendas ka muret ning huvi president Putin ütles, et Venemaal ei ole põhimõttelist mingit probleemi idapartnerlusega, aga ta tõi välja mitmed majanduslikud aspektid, mis tegelikult objektiivselt võetuna on kaheldavad. ta nõustus ka tehnilise konsultatsiooniga et rääkida sellest, mida nemad näevad kui potentsiaalselt negatiivseid mõjusid, mis võivad olla Venemaa majandusele vabakaubanduslepingutel. ühtlasi nõustuti alustama läbirääkimise uue kokkuleppe saavutamiseks Venemaa vahel, me loodame, et läbirääkimised algavad juba järgmisel tippkohtumisel juunikuus, seda tingimusel, et on äh, sisuliselt äh, ka mõttekas äh, leping võimalik. rääkisime ka terrorismivastasest võitlusest ning kiitsime heaks selles osas ühisavalduse, aitäh! Ähm, gli oratori a nome dei gruppi, il per il PP onorevole Brock. suur tänu! nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad ja kõigepealt Rahvapartei nimel härra Brock, palun! härra eesistuja, volinik, kõigepealt ma sooviksin öelda järgmist. niikaua, kui Euroopa Liidu liikmesriigid Venemaa poliitikas ei räägi ühel häälel, see tähendab, et tegelikult meil ei ole ühist Venemaa poliitika, nii kaua Euroopa Liit jääb kaotajaks selles mängus ja, ja sii-, seesama puudutab ka Ukrainat ja kõiki teisi. nii et ma arvan, et mõningate Euroopa riikide võidujooks Moskva äh, suunas, kui nad arvavad, et nad soovivad energiapoliitikat äh, ise teha, et see tegelikult ei toeta meie ühiseid huve. ja me peame samas ka nentima, et äh, suhe Venemaaga peab olema positiivne, sellepärast meil on Venemaaga ühised huvid ja ka Venemaal on ühiseid huvisid meiega, et aga ainult sellisel juhul, kui Venemaal on äh, normaalsed arengud ja et nad ei sõltu ainult äh, toodete müügist, siis ainult sellisel juhul nad saavad jätkusuutliku positiivseid suhteid Euroopa Liiduga ellu viia me peame vaatama seda ka strateegilises plaanis. see tähendab ka seda, et äh, me, et kui me soovime Venemaaga jõuda ühis, äh, uue kokkuleppeni, uue strateegilise partnerluseni, siis me peame ka äh, lähtuma sellest, et naaberriigid, naaberriikide suunas korralikult käidutakse, tähendab, et need riigid on, et naaberriigid on sõltumatud oma otsustes ja ja et öö, äh, otsuseid langetatakse nende riikide pealinnas, mitte Brüsselis, Londonis, Moskvas ja kuskil mujal ja, ja seetõttu Ukraina osas või Moldova osas äh, Transnistria ähm, ja Armeenia puhul ei äh, tohi survet äh, avaldada ja ei tohi käituda selliselt, mis ei vasta mõistliku lähinaaberluspoliitikale ja Venemaa peab ka ise mitte diskrimineerima, peab äh, inimõigusi austama, samuti ka võimaldama poliitilisel opositsioonil tegutseda, et sellisel juhul meil oleks äh, suurepärane koostöö ja ma loodan, et Sotši Sotšist ei saa ainult mitte hi-, hingamispaus, äh, vaid et Sotšisse me jõuame mõistlike kavadega ja et peale, et Sotši tulemustena, tulemus, läbirääkimiste tulemusel me saame Euroopa Liidu Venemaa suhteid mõistlikult edasi viia, aitäh! aitäh ja nüüd sotsialistide demokraatide nimel härra Rutšik, palun! aitäh, äh, härra eesistuja, äh, volinik! juba öeldi, et Venemaaga meil on ühised huvid, me oleme naabrid, Venemaa on ka Julgeolekunõukogus, äh, on seotud ka meiega Süürias, Afganistanis, Iraani eh, tuumaprogrammi me näeme, et vajadust eh, koostöö järele on ja see on ka põhjus, miks meie soovime strateegilist partnerlust. ja siin me peame arvestama loomulikult ka majandusliku ruumiga. aga seda öelnuna, juba aastaid me oleme üritanud eh, Venemaad saada Maailma Kaubandusorganisatsiooni, nüüd peale aastast liikmelisust me näeme, et Venemaa tegelikult ei täida oma kohustusi, kui me vaatame äh, oma ühist naaberlust, siis me jällegi näeme, et äh, avaldatakse survet meie ühistele naaberriikidele ja see on õige, et te ütlesite, et te rääkisite tippkohtumisel kõikidest nendest äh, küsimustest, jah, me soovime olla Venemaale ähm, strateegilised partnerid ähm, heades suhetes nendega, me soovime jõuda uue kõikehõlmava ambitsioonika Euroopa Liidu Venemaa lepinguni, aga seda tuleb teha vastastikuse usalduse alusel, eelkõige Venemaa peab kinni pidama oma kohustustest, lepingutest, mis ta on endale võtnud ja alles seejärel me saame liikuda edasi. olukord ei ole lihtne, olukord on keeruline, me peame jääma äh, rangeks, aga samal ajal me ei tohi ka silmist kaotada oma eesmärki, nimelt strateegiline partnerlus Venemaaga, aitäh! aitäh! ALDE nimel saab sõna proua Ojuland. proua president, volinikud, ma võin teha väga lühidalt ja öelda kahe sõnaga, et suhted Euroopa Liidu ja Venemaa vahel ei ole head aga paraku Venemaa on suure osa oma potentsiaalsest kaotanud ning oodatud edusammude ja poliitiliste sidemete asemel me oleme olnud vastupidise tunnistajaks. me oleme näinud, et inimõigusi ei äh, austata, samuti avaldatakse mittedemokraatlikku õigustamatu survet meie naaberriigidele ja ka äh, WTO kaubandusreegleid on rikutud ja see on kõik, kirjeldab seda, kuidas Venemaa süstemaatiliselt ähm, halvendab olukorda. meie suhete olukord oli ka põhjus, miks Euroopa Liidu ähm, Venemaa tippkohtumise äh, formaati muudeti ja see tippkohtumine leidis aset vaid paar tundi kinnistes uste taga ja see koda on pidevalt äh, tähelepanu pööranud nendele küsimustele, mis tuleb lahendada ja ma loodan, et komisjon, nõukogu eesistuja jätkavad oma järjepidevat suunda. meid ei tohiks petta ja jätta mulje, äh, et et äh, mõningad leevendused äh, enne Sotši olümpiamänge kuidagi äh, inimõiguste olukorda Venemaal parandaksid ja samuti me ei tohi uskuda, et Venemaa ei kavatse sekkuda Ukraina äh, konfliktides ja me peame ka väga tähelepanelikult kuulama, mida on öelda Ukraina, Moldova, Gruusia inimestel, kes kõik vägagi kardavad, et et vägagi palju võib veel hakata juhtuma selles piirkonnas peale Sotši olümpiamänge ja seetõttu me niipea kui võimalik, me peame assotsiatsioonilepingut ähm, Moldova, Gruusia ja loodetavasti peatselt ka Ukrainaga sõlmima, aitäh! aitäh! ja nüüd Roheliste nimel härra Schulz, palun! härra volinik, lugupeetud äh, eesistuja, kolleegid meie resolutsioon on väga pikk võrreldes tippkohtumise kestvusega ja see hõlmab mitmeid punkte, mida me oleme teisteski äh, formaatides varem juba arutanud. ja see tähendab, et me pikka aega lihtsalt tammume koha peal ja võib-olla meil ei olegi vaja kahte Euroopa Liidu äh, Venemaa tippkohtumist aastas, kui meil on, ei ole palju üksteisele öelda, piisab võib-olla ka ühest tippkohtumisest aastas. meil on vaja äh, strateegilist partnerlust, aga meil ei ole seda ja ainus positiivne asi selles tippkohtumisel oli see, et äh, president Putin pakkus uusi läbirääkimise koostöö ja partnerluslepingu osas äh, sellepärast, et mis tähendab siis, et president Medvedjeviga selles küsimuses me ei jõudnud mitte kuhugi. ja äh, Putin soovib, et vabakaubandustsoon oleks Lissabonis Vladivostokini, aga sellisel juhul miks äh, ta blokeerib seda vabakaubandustsooni alates Kiievist? aitäh. nüüd ECR-i nimel härra Mikalski, kaks minutit. aitäh, proua pres-, äh, president, volinik tõepoolest, et tippkohtumine kestis kolm päeva, kolm tundi kahe päeva asemel ja see ka näitab, millised on Euroopa Liidu Venemaa vahelised suhted ja see ka näitab, kui kehvaks asjad läksid ja see on halb uudis. sellepärast, et meil on olnud pidevaid äh, probleeme Ukrainaga, Süüriaga, ähm, inimõigustega ja see resolutsioon, mida me täna arutame, see tegelikult ei ei arvesta neid küsimusi põhjalikult. mul on väga hea meel, et paljud olulised äh, teemad on hõlmatud, äh, näiteks nagu Venemaa äh, mõjutsooni hukkamõistmine, samuti et arvatakse, et idapoolsed riigid on, on justkui traditsiooniliselt Venemaa mõjupiirkonnas. hea, et see hukka mõistetakse see on oluline ka just nendele riikidele, kes, mis olid okupeeritud äh, Vene poolt. aga oluline on ka see, et kutsutakse üles ähm, loobuma energia kasutamisest poliitilise relvana ja me teame, et Venemaa kasutab ja kuritarvitab äh, seda oma majandussektorit ka poliitilises ähm, valdkonnas. ja veel üks asi, mis on oluline selles resolutsioonis on meie vastuseis äh, nendele kaubanduslikele, ähm, kaubanduseeskirjade rikkumisele, aga mida seal ei ole, on see, mida komi-, äh, mida volinik mainis. nimelt need ähm, töörühmad, need Euroopa Liidu Venemaa äh, vahelised töörühmad, mis peaksid seirama Euroopa Liidu suhteid idanaabritega, aga see on see on justkui mingisugune uus kontrollimehhanism ja ma näen, et härra volinik juba raputab äh, pead, ma ootaksin teie vastust sellele, mitte midagi ei ole selles resolutsioonis ka Sotši kohta. me oleksime pidanud tegema kõik selleks, et Putin ei saaks äh, edendada oma poliitilist režiimi olümpiamängude kaudu. aitäh ja nüüd härra Scholz, palun. härra volinik, komisjoni äh, president Barroso kutsus tippkohtumisel Dostojevski tsiteerides üles vastastikusele usaldusele, et kena, aga ta peaks äh, vähemalt enesekriitiliselt tunnistama, et äh, praegust Euroopa Liidu ja Vene poliitilisi suhteid kujundatakse lähtudes hammas hamba vastu loogikast. algul kajastus see vaid sisus, nüüd ka formaadis viimane tippkohtumine kestis sama kaua kui ümberistumine kahe lennu vahel, üksteisega räägiti küll, aga murelikuks teeb see, et ei räägitud ilmselgelt kõigest. mitte sõnagi ei räägitud sellest, et mis on tegelikult oluline, mitte sõnagi ei räägitud sellest, et taas on hakatud teineteist raketikaitsekilpidega ähvardama tippkohtumine oli kui sangata kohver, kohver, mida ei saa kuhugi viia, nii kõlas järelkajas BBC kommentaar see ongi probleem. Euroopa Liidu välisministritel ja nende komisjoni kolleegidel pole enam mitte ühtegi ideed, kuidas ühisosa välja kujundada, leida ja nagu härra Prokk õigesti ütles, leida vastastikused huvid ja neist tekivad eelised. jäädes nüüd Dostojevski juurde, teoses Vennad Karamaasovid kirjutas ta, et realist ei usu imedesse, sest ta pole usklik. imesid tuleb seega ise teha kutsun üles nõukogu ja komisjoni järgmiseks tippkohtumiseks esitama konkreetne teekaart ja vastavad kavatsused, aitäh! aitäh! nüüd kolleeg Stadler, palun. proua president, see tippkohtumine näitas ühte asja ja seda me oleme näinud ka viimastel nädalatel ja kuudel Euroopa Liidu äh, Äh, poliitika Venemaa suunal on äh, täielikult läbi kukkunud, me üritasime siin Ukrainaga midagi saavutada, aga kukkusime läbi äh, Armeenia, siin tegime, andsime palju lubadusi, aga mitte midagi konkreetset teinud, nüüd meie poliitika kukkus läbi ja nüüd me räägime kaubanduspoliitikast. meil oli ka Armeenia poliitik siin kohal, parlamendi esindaja oli siin kohal ja Arme-, Armeenia esindaja ütles, et mitte mingisugust survet ei, ei usalda, ei esitata, meile esitati Venemaa poolt konkreetseid ettepanekuid, Euroopa Liit ei ole aga sugugi mingeid konkreetseid ettepanekuid meile teinud. Venemaa tegi seda lühikese aja jooksul, Euroopa Liidul ei ole see aasta jooksul õnnestunud, nii et kui me soovime siin tugevast, tugevat Euroopa Liitu, siis me ei näita, et me oleme tugevad. miks Timošenko juhtumist tehti riiklik kriis, nii et nii et Ukraina esindajad lõpuks küsisid, et millest me üldse räägime Euroopa Liiduga, kui Euroopa Liit ei suuda isegi oma ähm, tulevase eelarve osas otsust langetada, et siis me lähme parem siis nende juurde, kes meile kohe raha lauale laovad ja venelased ladusid need miljonid lauale mõne tunniga. nii et me nä-, oleme näinud oma välispoliitikas, et me oleme lihtsalt kaotanud ähm, teisi riike oma välispoliitilistes suhetes äh, Venemaa suunal, et me peame ikkagi partnerlussuhted, suhetele keskenduma, aitäh. härra Stadler, kas teil on sinise kaardi küsimus? jah, härra kolleeg Stadler, teie fraktsiooni seisukohaga ma olen kursis, see mulle sugugi üldse ei ei meeldi, aga Austria parem poolsetest ma ei ole seni aru saanud, et nad soovivad raha Ida-Euroopasse viia. ja ka see, et Ida-Euroopa riikidele ei peaks üldse mingit perspektiivi pakkuma, ka sellist seisukohta ma ei ole veel teilt kuulnud. kolleeg Lambsdorff ma tsiteerin teid ennast, te ise olete rääkinud, et äh, Euroopa Liidu välispoliitika Venemaa suunal on läbi kukkunud, aga kui ma juba algusest tean, et mitte keegi ei ole valmis raha lauale laduma, siis mispärast me peaksime kõik need riigid Venemaa vastu üles ässitama? miks me sekkume riikidesse? miks me ürita, üritame sekkuda nende riikide poliitikasse, kui me teame, et me niikuinii ei suuda neile mitte midagi pakkuda? kui ma tean, et ma midagi suudan äh, pakkuda, siis ma pigem piirdun sellega, ähm, piirdun sellega, mis, äh, mille osas ma olen kindel, et ma suudan seda teostada ja otsime Venemaas partnerit, mitte vaenlast, aitäh. E palun äh, proua Omenreuten nüüd. suur tänu, seda on juba mitu inimest öelnud, et Euroopa Liidu ja Venemaa tippkohtumine näitas, kui külmad on meievahelised suhted. ja resolutsioonis oleme erinevaid soovitusi välja toonud. ja hea oleks väljenduda ühel häälel me näeme, mis on toimunud viimasel ajal Venemaal, kaubanduspiirangud, inimõigused. Need sündmused ei ole meie suhteid paremaks muutnud. mis puudutab äh, homoseksuaalide õigusi ning Sotšit, siis mul ei ole eriti palju lootust tuginedes tippkohtumisele, kuid äh, Venemaa peaks olema üks olulisemaid partnereid Euroopa Liidule ja mitte ainult Euroopa Liidule, vaid ka kogu piirkonnale, mis äh, on hõlmatud äh, meie naabruspoliitikaga. selleks, et meil oleksid head suhted Venemaaga, peame palju rohkem omalt poolt ära tegema, härra Stadler ütles et peame karmimat kätt kasutama, kuid tegelikult vajame hoopis avatud dialoogi, peame oma probleemidest koos rääkima ja vaatama, kuidas me saaksime leida ka ühiseid lahendusi. aitäh, palun, härra Fleckenstein, poolteist minutit. proua president, eesistuja, volinik, strateegiline strateegilise partnerlusega käivad koos ühed, ühised eesmärgid, ühine vastutus ja, ja selle kolmetunnise kohtumise käigus selgus, kui vajalik on see, et mõlemad pooled üksteisega ähm, neid eesmärke arutavad, neid otsivad, kuna neid eesmärke üles ei leia, aga igal juhul oluline on ka ühine vastutus. aga see saavutatu oli natukene vähene, peame ausalt ütlema, aga aga võib-olla tänu ühisele koostöölepingule hea tahte korral me saame midagi saavutada. tänu ühistele äh, aruteludele meie naabruspoliitika raames äh, saame me võib-olla selgitusi anda nendes küsimustes, kus paistab, et äh, seni veel piisavalt selgitusi antud ei ole ja meie ühiseks projektiks on ju terrorismivastane võitlus. kahjuks me ei rääkinud viisavabaduse küsimustest. see ei ole mingisugune suuremeelne žest minu poolt. mõlemad peavad midagi saama. ülehomme algavad olümpiamängud Sotšis. mul on hea meel selle üle, et sajad tuhanded noored kohtuvad äh, Sotšis ja loodetavasti vedavad seal toredasti aega. ja kui meie omalt poolt äh, läheme ka sinna kohale, siis äh, me võime ainult üles kutsuda, et äh, rääkige, rääkige vene noortega, rääkige, milline on meie olukord siin, rääkige mm, vabaühenduste esindajatega, rääkige kõikidega, ükskõik kas nad on ähm, homod või mitte või ükskõik millise orientatsiooni esindajad, et, et sellisel juhul me oleme saavutanud selle, mis me siin juba mitmekümnendas resolutsioonis oleme kirja pannud, aitäh. aitäh, palun härra Lambsdorff, poolteist minutit. suur tänu, proua president vene keeles on äh, Vene keeles on valitsuse nimi pravitelstvo, aga ametlikult mitte keegi seda ei nimeta, öeldakse lihtsalt selle kohta vlast, võim. ja, ja venelased saavadki selliselt äh, aru võimu ja valitsuse äh, olukorrast ja, ja see kirjeldab ka Euroopa Liidu Venemaa suhteid, siin on tegu võimuga, see ei olnud mingisugune tippkohtumine, me peame siin äh, Äh, mitte rääkima strateegilisest partnerlusest ja sellepärast ta sellest ei saa rääkida, sest Venemaa on meie strateegiline vastane. selline on olukord. jah, mõningates küsimustes tõesti me võime rääkida koostööst äh, energiatarned ja, ja äh, terrorismivastane võitlus, aga nii nagu mu kolleeg rääkis, et kus on need ühised eesmärgid, ühine vastutus, mida strateegiline partnerlus ajab, neid ei ole. ei, Ukraina juhtum näitab seda vägagi selgelt, nii et me peame olema äh, kainet, kainelt lähenema sellele küsimusele, mõistlikult rääkima venelastega. jah, me ei saa praegu Ukrainale pakkuda liikmelisust. me peame säilitama status quo, sellise olukorra, kus kõik saavad midagi, me, meil on vaja partnerlust välispoliitikas, meil on vaja edendada inimõigusi sisepoliitiliselt, meil on vaja majanduslikku koostööd. Need eesmärgid, need eesmärgid võib-olla viivad kunagi meil strateegilise partnerluseni, aga täna, täna me kindlasti nii kaugele jõudnud ei ole. Venemaa öö, äh, oma tuumikus on status quo võim, mis kõik konfliktid öö, äh, käigus hoiab, Transnistria ja, ja kõik muud, nüüd on Ukrainaga uus konflikt tekkinud. meie soovime Euro-Atlandi integratsiooni ja meil on vaja siin, äh, meil on, me saame selle saavutada ainult siis, kui me säilitame selge visiooni ja läheneme asjale mõistlikult ja kainelt, aitäh. aitäh, palun härra Pjotrovski, üks minut aitäh. resolutsiooni ettepanekus, mille koostas ECR Euroopa Liidu Venemaa suhtum-, suhete kohta, märgime esimeses lõikes, et me näeme, kui keerukas on meie koostöö eh, vastavalt tippkohtumisele, mis oli väga lühike sest Venemaa tõkestab idapartnerluse arendamist ja pärast tippkohtumist ütles Venemaa kohe, et nad lõpetavad sealiha impordi kogu Euroopa Liidust. ma tahaksin volinikult ja kõrgelt esindajalt küsida, mida nad kavatsevad sellega teha, mida meie omalt poolt kavatseme teha, sellepärast et me oleme olnud väga passiivsed ja siin ongi meie passiivsuse tulemus nüüd käes aitäh, härra Hökmark, üks minut. kõnelejale mikrofoni. All... lugupeetud juhataja, eelkõige peab Venemaa avama oma arhiivid, kaasa arvatud ka Wallenbergi arhiivi, sellepärast et see on oluline osa Euroopa ajaloost. teiseks, ei suuda Venemaa mängida kunagi täielikult oma rolli Euroopa partnerina, kui nad ei käitu nagu partner ja jätkavad selle asemel oma naabrite ähvardamist. see tähendab, et kui Venemaa niimoodi edaspidi, pidigi toimib, siis piirab see ta oma võimalusi Euroopas toimida äh, ja kasutab ära ka meie sõltuvust. sõltuvus ei ole midagi negatiivset, vaid võimalus, see puudutab kaubandust, teadmiste vahetust ja kõike, mida meie koostöö hõlmab. selleks, et kuhugi jõuda, peame olema omalt poolt väga karmid ja Venemaa peab leppima oma naabrite suveräänsusega ja kodanike õigusega vabadusele ja demokraatiale ning leppima ka sellega, et selleks, et olla partner, peab ta käituma nagu partner uh,. uh accept... kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? jah, muidugi yeah,. aitäh, proua president, mina sooviksin äh, kolleeg Hökmarkilt küsida, et see energiaharta ja WTO läbirääkimised näitasid, et hea suhe on äh, mõlemale osapoolele vägagi ähm, huvipakkuv ja kasulik ja mida teie arvate nendest hinnaerinevustest äh, energiavaldkonnas Venemaa, Ukraina ja Euroopa vahel? kas see, sellest võiks kujuneda tulevikus edukas partnerlus? lugupeetud juhataja, aitäh küsimuse eest. mina arvan, et Venemaa peab leppima kõikide WTO reeglitega ja samas olema avatud, mis puudutab energiapoliitikat seni, kuni Venemaa kasutab energiapoliitikat vahendina teiste riikide mõjutamiseks ja demokraatia õõnestamiseks nendes riikides, seni kuni Venemaa niimoodi toimib, ei kasuta kasuta ähm, täielikult ära oma ressursse ega ka meie ressursse, nii et Venemaa peab respekteerima majanduse põhireegleid ning lõpetama sanktsioonid ja boikotid teiste riikide suhtes. aitäh. Äh, härra Cashman, üks minut, aitäh keskendun inimõiguste rikkumistele Venemaal diskrimineerimine ja vägivaldsed rünnakud Putini poolt on vastuvõetamatud, rünnakud LGBT inimeste vastu on vastuvõetamatud. ma loodan, et sportlased võtavad Sotšis sõna, kuid mõistan hukka McDonaldsi, Coca-Cola ja Visa ning teised sponsorid, kes jätkavad olümpiamängude toetamist. ma boikoteerin neid sponsoreid alates nüüdsest, alates Visast. lugupeetud juhataja mitte minu nimel igastahes uh,. härra Cashman, teil on sinise kaardi küsimus, palun. E, e, aitäh mina toetan poliitilist äh, boikotti Sotši suhtes, kuid ma olin üllatunud teie argumentide üle, kui meie fraktsioon täna hommikul kritiseeris ühte presidentidest, äh, siis äh, Te ütlete, et me kritiseerisime teda sellepärast, et ta on naine ja nüüd räägite LGBT inimeste õigustest, kas te saaksite rääkida ka millestki muust kui seksist ja leida, et ka teised asjad on võib-olla sama olulised? Uh, uh, ma olen nõus selle küsimusega, kuid tegemist oli äh, seisukohavõtuga. kas ma saan rääkida millestki muust äh, peale seksi ja seksuaalse diskrimineerimise? ma ei kavatse rääkida rääkida mitte millestki kui diskrimineerimisest ja öö, äh, enamuse survest vähemusele äh, lugupeetud kolleeg, te tulete riigist, mis kannatas äh, Nõukogude Liidu surve all. kodanike õigused ja vabadused on testiks äh, tsiviliseeritud toimivale demokraatiale ja ma ei kavatsegi nendest asjadest rääkimist lõpetada. aitäh. palun nüüd härra Wojciechowski, üks minut. aitäh Euroopa Liidu ja Venemaa suhetes ei saa unustada, mis toimus kümnendal aprillil kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Smolenskis, kus äh, kaotas äh, lennuõnnetuses äh, elu Poola presidenti üheksakümmend viisteist inimest, seda õnnetust ei ole veel täielikult selgitatud, juurdlus alles käib, hoolimata korduvatest äh, poolepoolsetest palvetest keelduvad äh, Venemaa ametivõimud äh, tagastamast Poolale musti kaste ja lennuki jäänuseid, kuid seda on vaja selleks, et selgitada õnnetuse asjaolusid, miks nad keelduvad selle tagasiandmisest, hoolimata sellest, et neil on juba neli aastat olnud võimalus neid põhjalikult uurida, ma arvan, et Euroopa Liit peaks nõudma musta kasti ning lennukijäänuste tagastamist Poolale selleks, et selgitada selle õnnetuse põhjustanud müsteeriumi. lugupeetud äh, proua Jannaku, üks minut. aitäh Venemaa ja Euroopa Liidu suhted ei ole head, see on ilmselge. ja seda kinnitas ka ainult kolm tundi kestnud tippkohtumine. me teame, millised on probleemid inimõigustega ja hiljutised sündmused ja Venemaa suhtumine, et kui te ei ole meie poolt, siis olete meie vastu, on seda veelgi kinnitanud, kuid vaadakem, kus Euroopa siin paikneb, ma arvan, et meil on pikem demokraatlik ajalugu kui Venemaal ja et me oleme kindlamad omavahelises koostöös, kuid mm, palju on ka Venemaaga seotud hirme, ma arvan, et me peaksime tegema suuremaid jõupingutusi ja me arvame ja ma leian, et kui USA suudab Venemaaga koostööd teha või näiteks Saksamaa, siis see tähendab, et meil ei ole siin Euroopa Liidu poliitikat, meil peab olema vastav Euroopa Liidu tasandi poliitika ja mitte liikmesriikide tasandi poliitika äh, Venemaaga suheldes. aitäh, palun härra Tabaidi, üks minut. austatud parlamendisaadikud meil käib Euroopas äh, kampaania, aga me peaksime vältima seda, et me äh, kaotame kõik, äh, mis on, millel on reaalsusega tegu, me peame vaatama realistlikult, millised on Euroopa Liidu võimalused, me ei soovi mingisugust külma, uut külma sõda Venemaaga. Euroopa Liidu tulevik ei saa olla suunatud Venemaa vastu, me ei, ei saa jätta tähelepanuta ka geopoliitilise, geopoliitilist realismi. strateegilised ähm, suhted, millest kasu saaksid kõik, mida äh, härra Lambsdorff ja ähm, kritiseeris, sellel ei ole mingit äh, alternatiivi. Nende paljude kõnede asemel siin peaks peaksid Euroopa Liidu esindajad kokku istuma Venemaa esindajatega, opositsiooni esindajatega ja Ukraina esindajatega. sellepärast, et niikaua, kui meie siin asja arutame, niikaua äh, laguneb kuuekümne miljoni inimesega suur riik Euroopas. aitäh, palun härra Mianmon, üks minut. suur tänu, ma rõõmustan selle üle, et Euroopa Liidu Venemaa vaheline tippkohtumine toimus hoolimata erimeelsustest ei saa Euroopa Liit kõrvale heita nii olulist naabrit, millega on meil tihedad majanduslikud, kaubanduslikud ja energeetilised suhted, kuigi need on problemaatilised. Venemaa on lisaks ka oluline maailma mastaabis. meil on ka töörühm, mis tegeleb just nimelt kokkulepetega idapartnerluse raames rääkida naaberriikidest eh, ei tohi olla lihtsalt eh, mõjusfääridest rääkimine. kõigepealt peab ikkagi austama kõikide riikide suveräänsust, me ei tohi tekitada uusi lõhesid Euroopas. me loodame, et järgmiste kuude jooksul toimub ka edasiminek uue kahepoolse partnerluslepingu osas loodame, et tippkohtumine vähemasti tihendas meie koostööd terrorismivastases võitluses. pikemas plaanis Euroopa Liidu suhted Venemaaga peaksid olema tegelikult ka tõeline koostöö. Venemaal on koostöövõimalusi teiste naabritega, kuid sealhulgas ka Euroopa Liiduga ja seda tuginedes ühistel väärtustel. ma kardan aga, et me tegelikult oleme sellest veel väga kaugel äh, suur aitäh! suur aitäh, sõna on lugupeetud Saarjus Volskil üheks minutiks. suur aitäh! Euroopa Liit loodi Euroopa Liit leidis ennast vastuolude teelt, kui äkki hakkas Venemaa küsimärgi alla panema idapartnerluse, idapartnerlust. Venemaa ei tohi tegutseda Euroopa Liidu vastu, Euroopa Liidu väärtuste vastu ning samal ajal kasutada ära strateegilist partnerlust. küsimus tõstatub, kas tegemist on veel strateegilise partnerlusega, sest et meil ei ole ei ühiseid väärtusi ega eesmärke. tippkohtumine oli eh, põhimõtteliselt dialoog kurtide vahel Venemaa on avaldanud häbiväärset survet Ukrainale, sundides nad eemalduma assotsiatsioonilepingust Euroopa Liiduga. me oleme näinud, et idapartnerluse osas on nüüd olukord kehv just Ukrainaga. Venemaa ei tohi sekkuda Ukraina siseasjadesse, Ukraina on suveräänne Helsingi äh, äh, kokkulepet rikutakse ning samuti Ukraina julgeolekuteemalist Uk-, kokkulepet rikutakse ning samuti tuumaenergeetikast eemaldumise kokkulepet. me peaksime ikkagi lahenduse nimel tööd tegema, sest et vastasel juhul võib äh, olümpia meelsuse isegi ära rikkuda, kogu see asi. Grazie, onorevole Nitras, un minuto. suur aitäh, kolleeg Nitras, palun proua president, raske on siin anda positiivset hinnangut tippkohtumisele Euroopa Liidu ja Venemaa vahel. ma ei ühine president Barroso arvamusega, kes ütles, et Euroopa Liidu ja Venemaa suhted on nüüd uut hoogu saanud. see tippkohtumine oli täiesti abstraktne ja ei suutnud jõuda mitte millegi käegakatsutavani, nagu näiteks äh, ka-, kaubandus, maailma Kaubandusorganisatsiooni probleemid või ka näiteks äh, gaasitoru küsimus, hiljuti seadis Venemaaga embargo sealiha impordile Euroopa Liidult, kuus kuud tagasi keelas Venemaa elusloomade ja ka äh, piimatoodete import Euroopa Liidust, nii et tundub, et tegemist on justkui kaubandussõjaga, ometigi on meil Venemaa mõjutamiseks vahendid täiesti olemas, kuid tundub, et me ei ole piisavalt julged, et seda ka teha. see näitab, et seda näitab ka see, et me ei ole kommenteerinud isegi Putini avaldust Ukraina kohta. ühesõnaga, milliseks siis meie strateegiline partnerlus tulevikus kujuneb, kas me tõesti peaksime mängima samade reeglite järgi nagu siiamaani? suur aitäh! kolleeg Neinski, palun üks minut. lugupeetud proua president, härra volinik, Euroopa Liidu ja Venemaa vaheline tippkohtumine saatis välja selge sõnumi, ehk siis meie suhted ja meie huvid, nagu ütles ka president Barroso, on liiga olulised selleks, et meie erimeelsused ära unustada. erimeelsused tulenevad eelkõige õigusriigi põhimõtte ning põhiõiguste järgimise osas. strateegiline partnerlus Venemaa ja Euroopa Liidu vahel tähendab seda, et peab kinni pidama ka partnerite õigustest ise otsustada. Bulgaaria on Euroopa Liidu liikmesriik ning seega on Bulgaaria jaoks otsustava tähtsusega tõeline Euroopa Liidu energiapoliitika, mis ei võimaldaks Venemaal poliitiliselt ja majanduslikult survet avaldada erinevate energiavaldkonna projektide osas. ühine energiapoliitika kujutaks endast olulist vahendit selleks, et tagada ka riikide huvide kaitse. Bene, ci sono suur aitäh! vaba mikrofoni voorus on sõna soovinud paljud. palun pidage kinni ühest minutist, kõigepealt kolleeg Stier. siis Russium toistas. suhted Venemaaga on alati olnud julgeoleku vaatenurgast Euroopale olulised ja on seda ka edaspidi Venemaa on meie kolmas kaubanduspartner. Eh, see näitab nende suhete tähtsust, ühtlasi on meil oluline partnerlus terrorismivastases võitluses ja ka esimest korda on nüüd Euroopas lõuna pool näha olnud ka sõjalist koostööd Venemaa ja Euroopa Liidu vahel me oleme näinud ka seda, et Euroopa, vabandust, Venemaa on valmis oma positsiooni tugevdama Euroopa Liidu huvide arvelt. Ukrainal peab olema ka õigus ikkagi ise otsustada, millise tee ta valib. vastuseks kõigele sellele peaks olema ikkagi ühtne Euroopa Liidu poliitika, aitäh. suur aitäh, härra Kelam, palun. Tante grazie Like to... suur aitäh, ma tahaksin siin võtta sõnasabast kinni Elmar Brokil, niikaua kui liikmesriigid ei suuda ühist lähenemist välja töötada, ei ole meil ka ühist äh, edukat Venemaa poliitikat. Ukrainas toimunu on meile näidanud seda, et Euroopa Liit on nagu strateegiline oht ja kui kuidagi ohustada Venemaa tegevust endises nõu-, endises idablokis, siis Venemaa vastavalt ka tegutseb, nüüd on põhimõtteliselt siin Venemaa eemaldanud, eemaldunud Euroopa Liidu põhiväärtustest, hetkel paraku Venemaa ja Euroopa Liidu vahelised suhted ühistel väärtustel ei tugine, nüüd kuidas Ukraina kriisi positiivselt lahendada? Euroopa Liidu esimeseks tingimuseks peaks olema just nimelt seada tingimusi. me ei saa rahul olla lihtsalt sellega, et me saadame välja julgeid sõnumeid. miinimum oleks aktiveerida Magnitski nimekiri, mis külmutab viisad ning samuti äh, varad teatud inimestel. aitäh! suur aitäh, härra Kukan, palun. suur tänu, proua president, homme saavad stardivõrgu olümpiamängud Sotšis ja see on ka heaks hetkeks rääkimaks kahepoolsetest suhetest Venemaaga ning olukorrast Venemaal. meie suhted Venemaaga ei ole hetkel küll kõige paremas seisus Nendes peegeldub ka Venemaa käitumine oma piiride sees, kuid ka naaberriikides, jättes täiesti kõrvale inimõigused äh, ja muud olulised aspektid. Moskva on avaldanud vastu, vastuvõetamatut survet oma naaberriikidele, tegemist on justkui neokoloniaalse suhtumisega, nagu siin juba ka öeldi eelmise nädala tippkohtumise tulemused meid ei üllata, jah, me oleme strateegilised partnerid, aga meil on väga erinevad vaated ja arvamused paljudes olulistes küsimustes, näiteks inimõigused ja Ukraina. kuidas me reageerime nüüd sellele, mis Venemaal toimub, me ei tohiks siin äh, seda reaktsiooni kõrvale jätta lihtsalt sellepärast, et toimuvad olümpiamängud, me peame ikkagi rääkima selgelt ja kõva häälega sellest, mis toimub. Honorevole Rubig. härra Rubig, palun. aitäh, proua president, äh, nõukogu eesistuja. ma arvan, et äh, nüüd on viimane aeg äh, Euroopa Liidu tugevad kaardid välja mängida ja üksteisega rääkida, läbirääkimisi pidada selleks, et äh, saavutada olukord, millest kõik võidavad. ja see on Venemaale just äh, eriti oluline, me nägime, et rahvusvahelisel tasandil tegelikult sanktsioonidega mitte midagi saavutada ei saa, et see eelkõige tabab just vaesemat elanikkonda, nii et head majanduslikud äh, suhted on alati suuremat kasu toovad mõlemale osapoolele ja seetõttu mina leian, et Venemaa ja Iraani vahelised suhted on meie jaoks erilise tähtsusega ja seetõttu sanktsioonid tugevdavad režiimi, mis, ähm, mis elabki sellest ähm, vastandumisest ja meie ei peaks mitte sanktsioonidele keskenduma, vaid just äh, rääkimisele ja läbirääkimistele, aitäh! suur aitäh! proua Nevidalova, palun. suur aitäh, kallid kolleegid. ma arvan, et keegi ei kahtle selles, et meil on vaja Vene Föderatsiooniga ka suhteid, mis toetuksid vastase, vastastikusel usaldusel Venemaa alati ei pea just kinni tingimustest, mis me üheskoos oleme seadnud, aga kas see ei ole ka mitte meie süü, oma ülbuses arvame alati, et meil on õigus, ometigi peame me Venemaaga koostööd tegema. ma käisin Moskvas päev pärast tippkohtumist ja ma pean ütlema, et meil kõigil on oma arvamus sellest, mis täpselt juhtus tippkohtumise ettenähtust varem lõpetamine oli Venemaa otsus, tundub, et pärast külma sõda järgneb meie suhetes jääaeg. nii et äh, me peaksime midagi ikkagi ette võtma. nüüd olümpiamängudest Sotšis, olümpiamängud on ikkagi spordisündmus ja mitte poliitika. Need, kes seal võistlevad, on äh, oma elust pühendanud, pühendunud spordi tegemisele ju aastaid ja aastaid ja nad ei pea sinna jätma minemata mingitel poliitilistel põhjustel. suur aitäh! Honorevole Kramberg. palun, kolleeg Kronberg. suur aitäh! Euroopa Liit ilma lõheteta tundub, et strateegilisest äh, partnerlusest on saanud nagu strateegiline kannatlikkus, kui suurte riikide tasemel ei tööta, siis me ei tohiks ikkagi kodanikuühiskonda ära unustada, ma tean, et Venemaal on kodanikuühiskonnaga ka probleeme, aga me peaksime ikkagi kui me tahame siin strateegilist püsivat partnerlust tulevikus, siis me peame tegema koostööd noorte inimestega kodanikuühiskonnast Venemaal, korraldama igasuguseid noortevahetusi, üliõpilaste vahetusi, selleks ähm, et panna alus tulevasele partnerlusele, selleks on Euroopa Liidul instrumendid ka täiesti olemas. suur aitäh, nüüd on sõna härra Stevensonil, palun. suur aitäh, proua president, president Vladimir Putin oli täna hommikul televisioonis ja ta äh, silitas seal Leopardi poega, näidates, et ta on suur loomasõber, samal ajal aga Sotši tänavatel äh, on sel nädalal maha lastud tuhandeid hulkuvaid koeri ja tema teab väga hästi, nii et taliolümpiamängude lumele jäävad nende süütute loomade vereplekid nii et kui tema tahab veel suuremat integratsiooni ja koostööd Euroopa Liiduga, siis peaks ta ka teadma, et Lissaboni lepingus on sees ka loomade õigused, mis on meile väga südamelähedased. suur aitäh, kolleeg Martin, palun! No suur tänu, proua president, ükskõik kui äh, uhked Sotši olümpiamängude avamistseremooniad ja muuga ei ole, siis jääb meile ikkagi meelde see, et olümpiamängud tuginevad homofoobial ja ekspluateerimisel ja diskrimineerimisel. LGBTI inimesed ei saa ennast mugavalt äh, tunda, see näitab, milline vaenulikkus valitseb Venemaal äh, kriminaalseks, kriminaalselt karistatavaks on äh, ju brutal exploitation of tens of kümme tuhat, kümned tuhanded ränn-, sisserännanud töötajad on äh, sattunud diskrimineerimise ohvriks, sellepärast et neid on diskrimineeritud, nad on, äh, ah, neid on ahistatud, arreteeritud ja inimesed on pidanud oma kodudest lahkuma lihtsalt sellepärast, et saaks ruumi teha olümpiamängudele me mäletame kuuekümne kaheksanda aasta olümpiamängudelt Black Poweri avaldusi. me loodame, et äh, midagi taolist juhtub hästi ka Sotšis. Grazie, onorevole Severin. aitäh, härra Severin, palun. Euroopa Liidu poliitika Venemaa suunal on skisofreeniline. Euroopa Liit ignoreerib strateegilist konteksti, Vene su-, suunas selleks, et vältida konfrontatsiooni, aga ei suuda arvesta, arvestada Venemaa kultuuriga ja arusaamadega. Öeldakse, et Venemaa on meie strateegiline partner, Euroopa Liit äh, leiab, et Venemaal on tugev konkurentsieelis, aga äh, ta ei mobiliseeri piisavalt oma ressursse selleks, et tasakaalustada neid mm püütakse suurendada, Venemaa püüab suurendada oma mõjusfääri, samas eh, Venemaa peaks austama ka oma naabrite õigusi. Euroopa Liit põhineb ühistel väärtustel, aga ka eh, pädevuse jagunemise põhimõttel. Euroopa eh, perspektiiv ei jää kunagi ülimuslikuks me peame lõpuks ometi tegutsema, tegema seda, mida me äh, räägime. võim on see, mis keelt Venemaa mõistab. aitäh. sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ning komisjoni nimel saab sõna volinik Füüle. Madam President, thank you very much uh,. I was just thinking. aitäh Ähm, kuidas siis näeks välja see, kui ma hakkaksin ellu rakendama kõike seda, mida me siin nüüd kuulsime. aga lubage mul kõigepealt selle asemel peatuda kahel olulisel küsimusel. kõigepealt mm, selle terrorismivastase rühma loomise mõte, milles tippkohtumisel kokku lepiti, selleks et vaadata ka seda, milline on sügava ja kõikehõlmava vabakaubanduslepingu mõju Venemaa huvidele. nii et kindlasti ei tähenda eh, see seda, et me räägime eh, venelastega läbi ilma oma partneriteta või nende selja taga tegemist on üldise aruteluga, mitte aruteluga ehm, konkreetsetest küsimustest, seostest konkreetsete partnerriikidega. ja meil on kavas arutada neid Venemaa poolt väljendatud muresid, mille võib kokku võtta Mm, sellega, et sõlmitakse sügavad ja kõikehõlmavad äh, vabakaubanduslepingud, kardetakse, et Euroopa Liidu tooted ujutavad partnerriikide turud üle, et kui partnerriigil äh, on vabakaubandusleping Venemaaga ja tolliliiduga, et siis sellisel juhul äh, hakkavad tooted jõudma ka Venemaale, tolliliitu ja teine näide, mille Vene esindajad on välja toonud, puudutab seda, et väidetavalt me kasutame neid partnereid selleks, et eksportida Euroopa Liidu tooteid Vene turule ja tolliliidu turule. meie eksperdid on kindlasti valmis nendele küsimustele vastama ja, ja selgitama äh, meie kahepoolseid suhteid selles küsimuses ja äh, kindlalt võin välja öelda mm, seda, et me anname kõikidele partneritele kindlasti teada, mis toimus äh, tippkohtumisele ja jätkuvalt hoiame kõiki kursis. ja mis puudutab ekspordikeeldu, oleme äh, astunud konkreetseid samme, võtsime ühendust nende veterinaarametiga ja te olete ilmselt näinud minu kolleegi eh, tervishoiu küsimuste eest vastutava kolleegi möödunud eh, reedest eh, avaldust Aafrika sea katk, sigade katk ei, sigade Aafrika katk ei ole Euroopa Liidust Venemaalt pärit, vaid Venemaalt, Valgevenest, kus ta kandus edasi Leetu. oleme võtnud kasutusele meetmeid selleks, et haigus kontrolli alla saada, seda Leedus, et, et haiguskolded tõesti kontrolli alla saada. Venemaa otsustas keelustada mitte ainult sealiha, mis on pärit sellest piirkonnast, vaid äh, keelustada sealiha kogu Euroopa Liidust, mis on selgelt ebaproportsionaalne meede, see omab väga tõsiseid tagajärgi meie tööstusharule, kakskümmend viis protsenti ekspordist on sealiha eksport ja kui lahendust ei leita, siis me pöördume WTO poole. austatud parlamendisaadikud, Ehm, eks me näe, milliseid äh, järeldusi äh, Venemaa pool teeb äh, sündmuste põhjal Ukrainas ja, ja, ja pärast tippkohtumist. me usume, et meie partnerlus saab üles ehitada selle põhjal, et kõik me austame oma partnereid, partnerite õigusi, suveräänsust Venemaal on vaja Euroopa Liidu investeeringuid, tehnoloogiat ja Euroopa Liit endiselt on huvitatud sellest, et toetada Venemaa eh, moderniseerimist. meil on tugev huvi kaasaegse eduka Venemaa suhtes ja selleks ongi vaja Euroopa Liidu Venemaa partnerlust kaasajastamiseks kui ka eh, meie idapartnerlust meil võiks olla selline ühine ruum Lissabonist Vladivostokini, majandusruum. kõigepealt on meil vaja uut kokkulepet Venemaaga, mis näeb ette selle, et Venemaa peab kinni WTO normidest ja meil on vaja konstruktiivset koostööd teha ka oma naabruspoliitika raames selliselt on võimalik arendada välja sügav partnerlus Venemaaga. see peaks olema partnerlus, mis tugineb vastastikusel usaldusel ning kahepoolsete ning rahvusvaheliste kohustuste tunnustamisel. aitäh! Eh, suur tänu, proua volinik! selle arutelu kokkuvõtteks saab sõna nõukogu esindaja härra Venizelos, teil on sõna. suur tänu. kuulasin väga tähelepanelikult äh, auväärt parlamendi liikmete väga olulisi sõnavõtte ning tahaksin rõhutada, et eesistujana ja isiklikult mina ka mõistan kõiki neid delikaatseid küsimusi, olgu need geograafilised, ajaloolised, rahvuslikud ja ka ideoloogilised. diskussioon oli konstruktiivne, see oli meile suureks abiks. pärast neid arutelusid, mida mina ja härra Füüle, Füüle pidasime, ähm, võime öelda, et Euroopa Liidul on siin ainult üks lahendus, ei ole mingisugust muud varianti, kui konstruktiivselt suhelda Venemaaga. ta pole lihtne partner, aga ta on vajalik, hädatarvilik partner uued eraldusjooned, uued inf-, ei tohiks Euroopa, ei tohi mingil juhul Euroopas tekkida. see oleks täielik rumalus. siis me ei oleks üldse minevikust õppinud, kui me oleme nüüd, kui me hakkaksime nüüd niisugust lõhestavat poliitikat ajama. see on nii Euroopa Liidu kui Venemaa huvide vastu. sellepärast peame neid suhteid parandama sealt tuleb palju kasu, see ei puuduta ainult kaubandust, investeeringuid, see on põhimõtteline kasu, see võib mõjutada meie poliitilisi valikuid ka. takistused kaubandussuhetes, need tuleb kaotada. meie kahepoolne kaubandus ju on kasvamas, see on positiivne aspekt on ka võimalik vastastike investeeringute tegemiseks kõike seda me peaksime ära kasutama. sest meie eesmärk on ju kasv ja töökohad. aga on ka poliitilisi küsimusi. me ei saa arutada tippkohtumise üle ja Euroopa Liidu Venemaa partnerluse üle, ilma et peaksime meeles seda, mida me varem oleme rääkinud aruteludes ja isegi seda, mis me täna siin kojas oleme rääkinud selle kohta, kuivõrd hädatarvilik on koostöö selleks, äh, et pidada, pidades silmas arenguid Süürias, Iraanis ja ka selleks, et leida äh, kestev kokkulepe tuumaprogrammi osas. samuti tuleb arvesse võtta arenguid, mis on seotud Venemaa ja USA suhete arenguga. meie suhete juures Venemaaga peame arvesse võtma ka suhteid Venemaa ja NATO vahel ja nõukogu peab ka arvestama suhteid nõukogu, NATO ja Venemaa vahel siis, jah? ja tahaksin ütelda veel, mis on lisandväärtus, mida Euroopa Liit saab Venemaa poliitikast? isiklikult jääb mulle sagedasti mulje, et Euroopa Liidu poliitika Venemaa suhtes on tegelikult annab summaks sagedasti vähema summa kui liikmesriikide kahepoolsed suhted, aga mitte suuremad summad. meil on rohkem vaja saada lisandväärtust kui lihtsalt üksikute liidetavate summa. ja see on paljudest sektoritest, sektoreid vaadates selge. võtkem näiteks energia. Ahvetis me hiljuti arutasime seda küsimust üsna detailselt meil on instrumente, mida me peaksime kasutama. meil peaks olema rohkem kaubandussuhteid, meil peaks olema ambitsioonikam ja integreeritum uus kokkulepe, siis viisalepingut, viisa lihtsustamise küsimus. meil peaks olema viisavabadus, niipea kui see vähegi võimalikuks osutub. siin peaksime ka edasi minema võttes meie suhete strateegilist raamistikku arvesse. me peaksime nii parlamendis kui ka nõukogus rohkem neid asju arutama. just nimelt seda strateegilist raamistikku ja meie suhete tasakaalu ning ma arvan, et see arutelu on aidanud meil ka praegu teha üks inventuur sellest olukorrast. ma olen selle kõik enesele tallele pannud, kannan äh, nõukogus jälle edas-, ette siis, kui me arutame järgmine kord oma suhteid Venemaaga, suur tänu! suur tänu äh, eesistujale. meil on kuus resolutsiooni ettepanekut esitatud. arutelu sellel teemal lõpeb praegu ja hääletus toimub homme keskpäeval. järgmine päevakorrapunkt, kallid kolleegid, on nõukogu ja komisjoni avaldused, mis on seotud väidetava merele tagasisaat-.